see on, ähm, sellega on teil võimalik tutvuda, kas teil on selle kohta kommentaare, kui mitte, siis on need vastu võetud. ja me võime jätkata esimese päevakorrapunktiga täna pärastlõunal. nagu te kõik teate, räägime me inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumistest ja kõigepealt räägime Sri Lankast ja ÜRO aruande järelmeetmetest kõigepealt annan sõna härra Murphy'le, kes on üks autoritest in the brutal war of the Sri Lankan government. Sri Lanka valitsuse sõjas tamiili vähemuse vastu vähemalt nelikümmend tuhat tamiili kodanikku surid paari nädala jooksul ja sadu tuhandeid vahistati äh, vangistuslaagritesse. ja lõpuks ometi ÜRO mõistab hukka tamiili ja rahva vastu pandud kuriteod, aga see raport ei muuda Tamiili rahva äh, tingimusi Sri Lankal. pärast raporti avaldamist selgus, et äh, ÜRO peasekretär äh, alustab rahvusvahelist uurimist ainult siis, kui Sri Lanka president on sellega nõus ja Julgeolekunõukogu seda nõuab. selge on see, et Sri Lanka valitsus ei luba mingisuguseid rahvusvahelisi uurimusi ja kamp-, meil on vaja sõltumatut äh, uurimust äh, sõjauurimuse osas äh, ja režiimi vastutusele võtmist. kaheksateistkümnendal mail korraldati protestiliikumisi üle kogu maailma. tegemist oli Tamiili solidaarsuskampaaniaga, mis tähistas selle sõja teist aastapäeva. tegemist oli ühendatud võitlusega ja seda võitlust peab jätkama selleks, et aidata kaasa Tamiili rahva enese otsust, üle otsustamise ja enesemääratlusõiguse taastamisele. härra Van Orden, üks minut uh,. härra president, uh, mul on väga kahju, et uh, see tänane arutelu leiab aset täna ja äärmuslikud uh, Tamiili diasporaa liikmed tahavad sellist arutelu ja samad liikmed toetavad terroristlikku tegevust poliitilisel areenil. loomulikult äh, kampaania lõpufaas äh, oli kohutav, ÜRO raport, mis on tänase arutelu õigustuseks, äh, ütleb selgelt, et lõpuks kasutati inimkilpidamiidi jõudude poolt, rakendati lapssõdureid hukati äh, tsiviilisikuid äh, ning äh, rakendati ra raske relvastus selleks, et tsiviilrahvastikku sundida kodust lahkuma, see paneb asjad õigesse konteksti, selle asemel, et Sri Lanka rahvast ühendada, mõned siiski jätkavad viha ja lõhestatuse kampaaniat ja nad näevad uut raportit relvana selles võitluses, et Sri Lanka valitsusele varju heita, tegemist on õela äh, raportiga, õela aruteluga ja resolutsiooniga, mis ei teeni meie huve. tehkem kõik selleks, et äh, uurimusi, Sri Lanka rahva ja valitsuse uurimusi ja Sri Lanka rahvast kaitsta, mitte neid ohtu seada. suur tänu, härra Van Horden, palun pidage oma kõne ajast kinni, me ei tahaks äh, jääda siin kella kuue, siia kella kuueni. aga nüüd palun äh, proua de Kaisa. aitäh, härra president. Äh, te saite esimestest sõnadest aru, et äh, arutelu on mm, väga kirglik ja minu fraktsioon ei ole ei, ei ühe ega teise poole toetaja, vaid toetab lihtsalt õiglust ja leppimist. ma ei arva, et riikides, kus on olnud kohutavaid sõdu äh, selliseid kohutavaid sõdu nagu Sri Lankas, aga selliseid riike on rohkemgi, et äh, seal on saanud äh, toimuda leppimine ilma, et oleks tegeldud õigusemõistmisega. vastavalt ÜRO raportile, mida, millest rääkis härra Van Orden, äh, on nõutud lihtsalt rahvusvahelise kohtumõistmise mehhanismi ja mm, see peab käima rahv-, valitsuse kaudu, see on ju mi-, miinimumnõudmine, kuidas te soovite, et rahvas lepiks äh, kui ei ole olnud õigusemõistmist, sest äh, kuritegusid on pandud toime mõlemal poolel, mitte üksnes tamilite poolel ja seetõttu peab äh, ka mõlema poole üle kohut mõistma. raportis selles raportis on öeldud ka, et see Äh, leppimiskomisjon ei ole olnud selline, mis oleks esitanud veenvaid äh, tõendeid ja vastanud kõrgema, kõrgetele standarditele. ma kardan, et äh, siseriiklik kohtumõistmise organ tegelikult ei suuda äh, selgust tuua asjadesse ning sellepärast äh, kõigi nende nimel, kes äh, on kannatanud mõlemal poolel, saab, peab meie koda siin toetama seda raportit selleks, et oleks rohkem val-, selgust nendes faktides, et oleks võimalik kord mõistma. see on minu sõnum täna, ma ei rohkem oma kõneaega ei tarvitaks, aga see on meie sõnum praegu. Thank you aitäh, järgmine kõneleja on Toomas Mann, aitäh, härra president veebruaris olin ma Lõuna-Aasia delegatsiooniga Sri Lankal ja me nägime, milliseid suuri jõupingutusi tehti koha peal selleks, et võrreld-, et kõrvaldada kaheksakümmend viis aastat kestnud kod-, kestnud kodusõja tagajärgi. ÜRO, mm, Euroopa Liit, mm, vabaühendused aitavad kaasa selleks, et kõrvaldada maamiine ja selleks, et oleks võimalik äh, tamiilitel tagasi pöörduda oma kodupaikadesse. me kutsume üles valitsust äh, reageerima positiivselt äh, ÜRO mm, ekspertide rühma äh, nõudmistele, kes tuvastas, et äh, toime on pandud äh, sõjakuritegusid. julgustav on see, et loodud on komisjon, mille eesmärgiks on leppimine, kohtumõistmine, keeleprobleemide lahendamine ja endiste äh, võitlejate probleemidega tegeleda. Äh, va-, soov lõimida vähemusi äh, ning soov pidada kinni rahvusvahelistest õigusnormidest on sellise riigi arenemise ting-, eeltingimusteks, mis ilm, millel on tulevik, tõeline tulemik ilma terrori ja ilma vägivallata. me kutsume kõrget esindajat üles, et ta toetaks selliseid jõupingutusi aitäh ja nüüd saab sõna proua Jäätemägi. härra president, Sri Lanka konflikt on võib-olla läbi, aga on veel mitmeid küsimusi, millele pole vastuseid. konflikti lõpp ei tähenda alati seda, et see konflikt on lõppenud ka inimeste mõtetes. võit ei tähenda veel rahu ja läheb aega, rahu, aega, pingutusi ja pühendumist, et konflikti tagajärgedega toime tulla. ja lepitus on hädavajalik ja õiglus tuleb tagada, et uus algus saaks aset leida, seetõttu peaks Sri Lanka valitsus kohe alustama rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumiste uurimust. Äh, mõlemat osapoolt tuleb uurida. rahvusvahelised konventsioonid, äh, millele on alla kirjutanud ka Sri Lanka, nõuavad äh, rikkumiste uurimist ja vastut- ja vastutavate isikute vastutusele võtmist. ainult selleks ainult äh, siis, kui saab, saata, alustatakse avatud äh, õiglased uurimised, äh, saab see konflikt tõelise lõpuni jõuda ja rahvas saab oma elu rahus jätkata. ALDE äh, fraktsioon toetab Ban Ki-mooni raportit ja algatust täiel määral ja soovitab ja toetab täiel määral ka ÜRO soovitusi. suur tänu ja proua Haudala järgmisena. suur tänu, juhataja kahekümne kolmandal mail kahe tuhande üheksandal aastal ütles Ban Ki-moon, äh, ÜRO peasekretär, äh, ja äh, härra president Bahina Rajapaksa kirjutasid alla üheskoos ühisele avaldusele ja äh, seda seoses inimsusevastaste ja sõjakuritegudega ja äh, vastutusele võtmisega. pärast seda kokkulepet äh, Sri Lanka valitsus eiras seda kokkulepet ja ÜRO peasekretär nimetas ametisse ekspertide äh, kogu selleks, et äh, vastutusele võtta valitsust, raport avaldati hiljuti ja see äh, oh, vastavalt sellele aruandele nii valitsusväed kui ka Tamiri tiigrid äh, ei pidanud kinni rahvusvahelisest õigusest ning aruanne rõhutas, et mõlemat osapoolt tuleb vastutusele võtta. Sri Lanka valitsus on eiranud selle paneeli aruannet ja väitnud, et tegemist on erapooliku ja ebaseadusliku raportiga. ma arvan, et täiendavad uurimused on põhjendatud ja kui äh, seatakse ohtu rahvusvaheliste inimõiguste kogude väärikus äh, ja ekspertiis, äh, peame meiegi sõna võtma, sõjakuriteod ei tohi kunagi jääda karistamata, ükskõik kus need kuriteod ka aset ei leiaks. suur tänu! ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt proua Korhola Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun! austatud president, Sri Lanka äh, sisesõd-, kodusõda kestis kakskümmend viis aastat ja viis kahekümne tamiili tiigrite hukkumiseni. ohvreid oli palju, eriti äh, viimane sõjafaas oli verine ja hukkus tuhandeid inimesi. ÜRO raportist lähtuvalt on selge, et nii Sri Lanka valitsuse väed kui Tamiili äh, tiigrid panid toime tõsiseid äh, humanitaarõiguste ja inimõiguste rikkumisi. Tamiili tiigreid süüdistatakse ka tsiviilisikute tapmises, kui tegemist oli põgenevate tsiviilisikutega. ja valitsusväed, vägedel on sama tõsiseid süüdistusi, millele ei saa sõrme, läbi sõrmede vaadata. seetõttu ÜRO peab toetama avatud põhjalikku uurimust, Sri Lanka valitsus ei ole olnud koostööval-, valmis ja ähm, kui liikmesriigid, ÜRO liikmesriigid seda ei nõua, siis äh, Sri Lanka valitsus uurimust läbi ei vii, Sri Lanka valitsus äh, peab olema koostöövalmis ja äh, Euroopa Liit peab toetama äh, pingutusi Sri Lanka vastutusvõtmise protsessi osas. Anna Gomes siis ne-. suur tänu ja järgmisena Anna Gomes sotsiaaldemokraatide nimel, palun. jah, suur tänu. ÜRO aruande järeldused näitavad, et äh, inimõigused inimõiguste rikkumine jätkub, et inimesi kiusati taga ja seda tegi nii valitsus kui ka Tamiili tiigrid. juhtumite sõltumatu uurimine on väga tähtis, see tuleneb rahvuslikus, rahvusvahelisest seadusest, see ei puuduta mitte ainult leppimist ja seepärast on väga tähtis, et rahvusvaheline üldsus, Euroopa Liit ja ÜRO Julgeolekunõukogu selle aruande soovitusi toetakse. et meil oleks sõltumatud rahvusvahelised meetmed selleks, et kontrollida Sri Lanka valitsust ja vältida ja uurida mõlema poole poolt läbi viidud äh, kuritegusid. suur tänu, proua Komes ja nüüd äh, ALDE nimel proua Bilbao. suur tänu, härra president, ka mina tahan äh, toetada seda resolutsiooni ettepanekut. inimõiguste rikkumine Sri Lankas on toimunud ja me peame ohvrite poolel olema. meil on vaja ka sõltumatut kohtusüsteemi, meil on vaja sõltumatut läbipaistvat äh, rahvusvahelist juurdlust, sest äh, me peame mõlema poole kuriteod avastama. sõjakuriteod äh, ja ei või jääda karistamata ning Sri Lankas ähm, rünnati just äh, tsiviilelanikkonda. Äh, minu koduriigis on olnud väga palju terrorirünnakuid ja Picasso üks maalidest äh, toob ka selle väga hästi välja, ta ütleb, et sellel maalil tuuakse välja see, et Mekast on saanud leppimiskeskus ja nüüd meil tuleb tõesti nüüd äh, midagi ära teha selleks, et seal piirkonnas oleks võimalik taastada rahu. suur tänu ja nüüd proua Telli Roheliste nimel. aitäh, härra president. ÜRO raport, mis avaldati üheteistkümnendal aprillil äh, seal loetletakse üles äh, sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod, mis pandi toime Sri Lankal konfliktis Mm, kus osalesid äh, äh, Mahindra Rajapaksa jõud ja Tamuli, Tamili tiigrid. Äh, on toimunud väga palju sõjakuritegusid ja inimsuse vastaseid kiri-, kuritegusid ja me ei saa olla rahul sellega, et nende toimepanijad on jäänud karistamata härra Rajapaksa valitsus on teinud kõike selleks, et ÜRO raportit ei oleks olnud võimalik äh, avaldada, et isegi selle järeldusi ei, ei avaldataks. Äh, Sri Lankal on ajakirjanikud, äh, ajakirjanike suud kinni pandud, interneti lehekülgede, külgi on suletud, juurdepääs äh, põgenikelaagritele on isegi täna veel väga piiratud, isegi ÜRO töötajatele. Äh, Tammili äh, vähemuse vastu on toime pandud genotsiid. me peame kiiresti saatma Euroopa Parlamendi missiooni Sri Lanka põhjaossa selleks, et näha, mis tegelikult seal toimub ja tuletama meelde, et äh, Äh, et rahvastel on äh, eksisteerimisõigus. aitäh ja vasakpoolsete nimel saab sõna proua Verja. Mm, proua Ver-, vabandust, proua Verja, härra Tänakil on blue kaardi küsimus, sinise kaardi küsimus. proua Telli, kas te soovite vastata härra Tänaki küsimusele? Blue card kas te soovite vastata härra Tänaki sinise kaardi küsimusele? kui äh, keegi sinise kaardi tõstab, siis äh, te peate võtlema, kas te olete jah, äh, ma kuulasin otsest prantsuse keeles ja kasutati sõna genotsiid, genotsiid, mis tähendab, millel on eriline tähendus rahvusseadus, õigustikus kuidas äh, Sri Lanka valitsus siis on kakssada tuhat miili välja lasknud vanglatest ja seetõttu ei saa ju nimetada Sri Lanka valitsust genotsiidi toime pannud valitsuseks, ma loodan, et ta võtab, äh, proua äh, võtab oma sõnad tagasi. proua Teli, kas te vastaksite palun sellele küsimusele? härra saadik, ma kasutasin seda sõnu, seda sõna metafoorina aga ma tahtsin sellega äh, näidata seda nähtust, et äh, ja me peame kontrollima, et mis äh, Tamili vähemusega toimub, et see, mis seal toimunud on, see ei saa olla olnud õiglane. Mr Van Orden is also raising his blue card. ka härra Van Orden tõstab oma sinise kaardi. okei okay., go ahead, Mr Van Orden Um, suur tänu ja ma kuulsin, et siin nõutakse, et Sri, kutsutaks kokku Sri Lanka komisjon, mis läheks vaatama koha peal, mis toimub. ma tuletaksin teile meelde, et Lõuna-Aasia delegatsioon just käis Sri Lankal ja terve rida selle delegatsiooni liikmeid on siin kojas praegusel hetkel, kallis kolleeg härra Mann viitas ka oma sõnavõtus sellele külaskäigule, paistab, et proua ei kuula üldse meie tänast arutelu, inimesed on käinud juba Sri Lankal, nad teavad äh, Sri Lanka olusid ja teavad, mis seal toimub, ma ei tea, kust teil see absurdne jutt üldse tuleb? proua Telli, palun. Teil on õigus, me oleme sinna juba saatnud äh, ühe missiooni ja ma tunnistan, et äh, tegemist oli suurepärase äh, missiooniga, aga me peame säilitama survet ja me peame selliseid äh, missioone ka edaspidi sinna saatma, aitäh! Thank you, now I will give the floor to our next speaker. ja nüüd saab sõna meie järgmine kõneleja. proua Veržia, palun. aitäh, härra president, Sri Lanka on äh, väga palju kannatanud äh, riik. kodusõda lõppes ametlikult varsti kaks aastat tagasi ja me teame, millises olukorras see riik on ning selles riigis on ÜRO, pole ÜRO suutnud oma rolli täita. olukord on väga halb, kahe tuhande üheksanda aasta jaanuarist maini tapeti väga palju tsiviilisikuid, väga pa palju kuritegusid panid äh, Ehm, toime mõlemad pooled, aga eh, valitsusväed eh, pommitasid eh, just nimelt neid piirkondi ilmselt, kus nad oletasid olevat tsiviilisikuid. praegu aga ei äh, lup-, anta äh, sõjakuritega ohvr-, kuritegude ohvritele juurdepääsu õigusemõistmisele Va- äh,, ohvrid on ilma jäetud ka humanitaarabist, muuhulgas toiduabist ja meditsiinilisest abist. Tamili tiigrid on loomulikult ka öö, äh, oma osa öö, äh, andnud selle konfliktis. Äh, nad on kasutanud lapssõdureid aga äh, väga, see ei õigusta mitte midagi, see ei õigusta ka valitsuse rolli. ÜRO on tauninud äh, olukorda selles riigis. ÜRO äh, valitsus on teinud kõik selleks, et ei oleks võimalik olnud avaldada ÜRO raportit ja et isegi selle raporti kokkuvõtet ei oleks võimalik avaldada. me tervitame seda, et seda rap-, see raport siiski avaldati ja see resolutsioon, mis täna on esitatud, läheb õiges suunas, ma ma oleks eeldanud, et see resolutsioon oleks olnud selgesõnalisem. on, aeg on tulnud selleks, et äh, õigusemõistmine toimuks ka Sri Lankas nagu ka mujal. järgmine kõneleja on härra Paška EFT fraktsiooni nimel. ja suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, see aastatepikkune sõda Tamiili tiigrite ja valitsuse üksuste vahel on väga palju mõjutanud äh, tsiviilelanikkonda äh, ning see konflikt lõpetati kahe tuhande üheksandal aastal. pärast konflikti lõppu Sri Lanka president lubas äh, uurida kõiki võimalikke juhtumeid ja seda kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja sõjaõigusega selle aasta aprillikuus avaldatud ÜRO raport äh, ütleb, et nii Tamiili tiigrite kui ka valitsuste üksuste poolt viidi läbi äh, kuritegusid. hoolimata sellest äh, ei ole valitsus uurinud kuritegusid viimase kahe aasta jooksul meil tuleb toetada ÜRO nõudmist õigusriigi taastamise kohta Sri Lankas tuleb uurida kuritegusid tsiviilelanikkonna vastu, mis viidi läbi valitsusüksuste ja Sri Lanka äh, tamiiltiigrite vahel. suur tänu ja järgmiseks härra Kaczmarek, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad diplomaati-, need traagilised sündmused, mis toimusid Sri Lankas ja mida on kirjeldatud ÜRO aruandes, näitavad väga selgelt, milliseid probleeme toovad endaga kaasa sõjalised konfliktid. mis Sri Lankas juhtus, on tõestuseks selle kohta, et kui me kasutame sõjaväge selleks, et äh, probleeme lahendada, siis see toob endaga ainult uusi probleeme kaasa. juba aastaid oleme me rääkinud ainult, äh, äh, kasutanud mõistet jätkusuutlik sõda, kuid isegi isegi, me oleme kasutanud õiglase sõja mõistet, aga ka õiglases sõjas on äh, süüdlasi. Sri Lanka puhul tundub, et äh, sõda polnud õigustatud mitte ühelgi poolel. kui me soovime näha lepitust nii, nagu Sri Lanka valitsus on seda lubanud, siis lepituse aluseks peab olema tõde selle kohta, mis sõja ajal juhtus. täielikku lepitust ei ole võimalik läbi viia, kui sõjakuritegusid ei lahendata. süüdlased peavad saama karistuse. lepitust ei ole võimalik läbi viia, kui kõik osapooled saavad aru, et igaüks peab vastutama oma tegude eest. suur tänu, järgmisena Claude Moraes president, väga paljud siin olevatest saadikutest on olnud seotud Sri Lanka ja diasporaa poliitikaga ja tamiili kogukonnaga. me räägime täna raportist, äh, mille on äh, koostanud eksperdid ja mitte keegi siin kojas ei ole äh, esi-, ei ole kahtluse alla pannud selle raporti integreeritust. me oleme näinud, et kuritegusid viidi läbi mõlemal poolel. me peaksime uurima, mis toimus jaanuari ja maikuu vahel, mis on sellise raporti mõte, minu arvates on väga kahju see, et äh, Tamiili Foorum on öelnud, et äh, Tamiili tiigrite vastased süüdlased, süüdistused äh, tuleb läbi uuruda, nii et mm, mina kutsun üles äh, selleks, et olla usaldusväärne, viima läbi järjekindlaid uuringuid äh, ja need uuringud peavad hõlmama mõlema poole tegusid. suur tänu, härra Moraes ja järgmisena proua Andrikiene, palun. härra esimees, on väga kahju, et sõjalise konflikti ajal Sri Lankas, mis kahe tuhande üheksandal aastal lõppes, umbes sada tuhat inimest äh, tapeti, selle hulgas ka väga palju tsiviilelanikke ning paljud neist surid sõja viimases etapis. nüüd on äh, läbi viidud rahvusvahelised uuringud äh, kuritegude kohta, mis viidi läbi mõlemal poolel, on väga kahju, et sellises riikides nagu Hiina äh, ja Venemaa ollakse vastu ÜRO uurimise vastu. ÜRO eksperdid on väga selgelt öelnud, et rahvusvahelist õigust rikuti rängalt, inimõigusi räng, rikuti rängalt nii Tamiili tiigrite kui ka valitsuse poolt ja läbi viidi väga palju inimsusevastaseid kuritegusid, nii et ma tõesti ootan praegu kohe eh, selle ÜRO aruandes välja toodud rahvusvahelise uurimisgrupi eh, elluloomist. suur tänu ja nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde. kahjuks saame me anda sõna ainult kahele kõnelejale. mul on um-, kümme inimest, eh, vabandust, neli, kuus inimest kirjas, nii et ainult kaks saavad sõna. ja kõigepealt annan sõna proua Essayale arvoisa puhemies hyvä komissari ykn raport härra president lugupeetud volinik ÜRO raport näitab et kahekümne viis, kakskümmend viis aastat kestnud, kestnud kodusõda oli väga verine, tuhanded tsiviilisikud tapeti. tapetakse olid nii valitsusväed kui Tamili tiigrid. paljud tsiviilisikud saadeti ka pagendusse, eh, aset leidsid eh, tõsised inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumised, nüüd on oluline, et eh, sõjakuritegude, kuritegusid uuritaks, resolutsioon on väga tasakaalustatud ja julgustab mõlemaid pooli leppima ja üles ehitama rahu aitäh, järgmine on härra Kutas. konkluusiile raportului ONU. suur tänu, härra president. see aprillikuus avaldatud ÜRO aruanne toob välja rasked süüdistused inimõiguste rikkumiste ja inimsusevastaste kuritegude kohta ja seda siis mõlemal poolel, nii valitsuse poolel kui ka Tamiili tiigrite poolt selle kahekümne aastase kodusõja ajal. kakssada tuhat tsiviilelanikku tapeti, haiglad, ÜRO humanitaarabikeskused on lõhutud ja rahvast kasutati inimkilbina ning nii nagu ka teiste juhtumiste puhul, on meil vaja nüüd äh, tõesti sõltumatult rahvusvahelisel tasandil neid juurdlusi läbi viia, selleks et me saaksime läbipaistvalt äh, ja tõhusalt üles leida need, kes on, vastutavad kuritegude eest. suur tänu ja suur tänu, see hästi headel uuringutel põhinev raport näitab jällegi, et et tõde sajab kõige, satub kõige rohkem ohtu sõjaolukorras, meil puuduvad poliitikad, mis aitavad toime tulla nende kahjudega, mis selles sõjas on toime pandud liiga kaua, suleti silmi toimuva ees ja nüüd on meil vaja õigeid sammu, samme rahvusvahelise üldsuse poolt, me peame püüdlema õigluse poole kõigi jaoks, kes on äh, nii kohutavalt kannatanud äh, selles sõjas. härra Romeva Rueda, palun. Uh, suur tänu. tegelikult härra Watson juba ütles ära, äh, alati on tõde see, kes satub ohtu esimesena ja saab esimeseks ohvriks. ja ohver ise sellises konfliktis on ka reeglina tsiviilelanikkond. ÜRO paneeli arvamus näitab, et mõlemal poolel on asju, mille eest neid tuleks vastutusele võtta. valitsus ja ka Tamiili tiigrid, mõlema puhul tuleb läbi viia uurimused. head uurimust ei saa aset leida, kui uurimiskomisjon nimetatakse valitsuse poolt ja seda me tegelikult soovimegi. me sooviksime rahvus, me sooviksime sõltumatut uurimiskomisjoni, mis uuriks äh, neid süüdistusi, mida ÜRO paneel on äh, välja toonud, sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod äh, vastasel korral ei saa me õiglust tagada, õiglus on võimalik ainult siis, kui see põhineb tõel aga tõde saab esitada ainult läbi sõltumatu uurimuse, suur tänu ja härra Tannok on viimane kõneleja härra president, Sri Lankas on pärast veerandsajandilist terroristlikku meeleavalduste vooru rahu lõpuks ja Tamiili tiigrite äh, äh, reageeringuid on kritiseeritud ja paistab, et nüüd valitsuse, Sri Lanka valitsuse pingutusi vastastikuse mõistmise suunas õõnestatakse äh, valitsus on lepituskomisjoni moodustanud ja üle kahesaja tuhande Tamiili vangi on vabastatud. loomulikult äh, tuleb karistada kõiki rikkumisi tsiviilisikute suhtes, aga puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et tegemist oli teadliku valitsuse poliitikaga ja rahvusvahelisele allaandmise pakkumisele ta-, Tamiili tiigrid ütlesid ei ja otsustasid veresaanu kasuks, see on igasugust hukkamõistu väärt. nüüd äh, on selge, et äh, Tamiili tiigrid ei ole suutnud äh, olukorda, rahvusvaheline üldsus ei ole suutnud olukorda, äh, olukorrale kaasa aidata ja no on hoopis enda, ohjad enda kätte võtnud Hiina, kelle lähenemine inimõigustele on meile kõigile teada. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra volinikud, härra president, äh, härra Andor, kes tutvustab meile komisjoni arvamust. suur tänu, härra president, kahekümne viiendal aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ÜRO avaldas äh, oma ekspertide paneeli aruande tegemist oli peasekretäri nimetatud ekspertidega, kes pidid käsitlema Sri Lanka konflikti rikkumiste küsimust jõuti tõsiste süüdistusteni ja tõsi, rikkumiste suhtes äh, rahvusvahelise õiguse osas, äh, inimõiguste osas äh, ja rikkumisi panid toime nii Sri Lanka sõjavägi kui ka LTT. mõningad nendest rikkumistest võib liigitada ka inim, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude hulka. viitaksin peasekretäri ja valitsuse kokkuleppele, millest lähtuvalt viiakse läbi konstruktiivne uurimine koostöös peasekretäri ja Sri Lanka valitsusega vastutuse küsimustesse. tegemist on tõeliste uurimustega, mille algatab Sri Lanka valitsus, moodustatakse sõltumatu rahvusvaheline mehhanism peasekretäri poolt. ÜRO on avaldanud, et ÜRO peasekretär vaatab põhjalikult läbi aruandesoovitused ja, ja inimõiguste kõrge volinik äh, nõuab paneeli ette pandud meetmete täideviimist Sri Lanka valitsuse poolt ja õigluse tagamist. Sri Lanka valitsus omalt poolt on raporti tagasi lükanud ja äh, kõrge esindaja Catherine Ashton äh, sel nädalal tegi Euroopa Liidu poolt avalduse, kinnitades Euroopa Liidu arvamust, et on vaja tõsiste süüdistuste hindamiseks sõltumatut protsessi, mis aitaks lepitusprotsessile kaasa ning aitaks tagada ka püsiva rahu saavutamist. kõrge esindaja on rõhutanud, et vastutusele võtmise küsimus on oluline osa rahvusliku lepituse protsessist. seetõttu Euroopa Liit loodab, et Sri Lanka valitsus saab aru, et aruande soovitused on konstruktiivset laadi ja et Sri Lanka valitsus on valmis sisuliselt tegema koostööd ÜRO peasekretäriga suur tänu, äh, härra volinik, Sri Lanka teemaline arutelu on nüüd äh, lõppenud ja hääletamine toimub äh, kohe pärast meie seda istungit ja arutelusid. järgmine päevakorrapunkt on Aserbaidžaan ja annaksin sõna kõigepealt proua Verdiale. härra president, mul, ma ei ole harjunud esimesena rääkima